Buongiorno. Buongiorno kolleege, kolleeg-. E eh, tere päevast, kolleegid, kolleegid. ma tahaksin öelda, et ma olen saanud Rumeenia Vabariigi vastavatelt ametkondadelt palve võtta ära härra Adrian Severini saadikupuutumatus. selle on saatnud Rumeenia korruptsioonivastase võitluse ametkonda vastavalt äh, kodukorra reeglile kuus lõikele kaks saadetakse see taotlus edasi vastavale komisjonile, milleks on siis õiguskomisjon. Sii, prego onorevole Alfano. Äh, proua Alfano, kas teil on protseduuriline küsimus? president, prima di iniziare aitäh, president enne kui me hääletama asume, paluksin ma, et te tuletaksite parlamendile, komisjonile, nõukogule meelde, et kaks aastat tagasi leidis aset äh, maavärin Aquilas. Äh, äh, sajad inimesed said surma, tuhanded vigastada, sellega seoses tahaksin, et kõik saadikud vaataksid äh, videot, mille me äh, Aquilas filmisime. Äh, palun vaadake seda videot, sest kodanikud ootavad, et te reageeriksite nende probleemidele. president, aitäh, proua Alfano. täna hommikuste arutelude käigus ma muide meenutasin seda kohutavat tragöödiat Teil on täiesti õigus, et te selle äh, küsimuse siin äh, saalis tõst-, tõstatasite, härra Sassooni on nüüd sõna palunud. president, lugupeetud kolleegid, eile õhtul leidis aset Vahemerel jällegi üks tragöödia. Põhja-Ameerika põgenikud, kes olid äh, teel äh, Itaaliasse nende paat läks ümber, sada kolmkümmend inimest on kadunud, äh, paljud surnukehad on juba leitud. me ei räägi siin rändest ja arvudest, me räägime meestest, naistest, lastest. Äh, võimud on üles näidanud üsna suurt tõrksust selle küsimusega, ometigi peavad nemad ja Euroopa Euroopa tegutsema, me peame väljas, väljendama oma valu ning seega, president, ma paluksin, et eh, paluksin, et me meenutaksime neid ohvreid leinaseisakuga. Grazie. Grazie, onorevole Sassoli. aitäh, härra Sassooni, jah, loomulikult võime me teie ettepaneku vastu võtta, aga enne kui ma palun leinaseisakuks püsti tõusta, et mälestada siis äh, Vahemerel hukkunuid, annan sõna härra De Varesele kallid kolleegid, me oleme saanud info, et äh, paat, mis tuli Liibüast, äh, läks Vahemerele ümber. me teame, et on surn-, surnuid ning sada viiskümmend inimest on kadunud. peaaegu aasta tagasi kiitis parlament kaasotsustuse korras heaks hädaohu, hädaabimehhanismi pagulaste äh, äh asustamiseks, kes põge-, põgenevad näiteks kodusõja eest või on muidu ohus. Äh, seda, see õigusakt on nüüd olnud juba aasta nõukogu laual möödunud kuul esitasime me nõukogule suulise küsimuse, öeldes, et asi puudutab inimeste elusid, tegu oli olulise asjaga. nüüd äh, kahjuks äh, on olukord endine. suur aitäh. niisiis, äh, ma arvan, et me teeme nüüd nagu härra Sassooni palus, nii et, et leinaminut äh, Vahemerel eile öösel hukkunute mälestuseks aitäh. härra Kolniš on sõna palunud protseduurilises küsimuses. härra Kolniš, palun. aitäh, president. mul ei lähe kaua, ainult kakskümmend sekundit siin poliitilise korrektsuse hulgas kuulete ka vastuhääli. Teie olete nende surmade eest vastutavad, sellepärast et te olete levitanud kogu maailmas valesid lootusi. meie Te olete öelnud, et me oleme valmis kõik need inimesed, kes siia põgenevad, vastu võtma. selle eest, mis juhtus, olete teie süüdi. kolleegid, läheme nüüd siis hääletuse juurde ja kõigepealt proua Jedževska raport. palun asume hääletuse juurde nüüd. proua Muskardiini, teil on sõna. aga palun tehke kiiresti president, ma tahtsin küsida, kui palju leinaminuteid tuleb meil pidada seniks, kuni meil on ühtne Euroopa rändepoliitika? ma ei usu, et praegu on õige hetk seda arutelu pidada. tegemist on teemaga, mida me arutasime juba eile. Läheme nüüd hääletuse juurde, niisiis meil on nimeline hääletus lihtsustatud menetluse korras, proua